So, ladies and gentlemen. lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid. jätkame oma tänast koosolekut. nii et ma paluksin, et istuks oma kohtadele, päevakorrapunkt number kaheksa. alustame hääletust soovitus kõrgele esindajale ja nõukogule, mis käselda, käsitleb komisjoni poolt toetatavat liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut nõukogule võtta vastu nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa rahu tagamisrahastu. raportöör on Hilde Vautmans, kes ei soovi sõna võtta. nii et võime nüüd hääletama hakata. niisiis muudatus kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tagasi lükatud. vabandust, ütleb esimees. jah, me oleks äh, tõesti ajalool, ajalugu teinud selle otsusega kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend üheksa on tagasi võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend neli, härra Schaffhauserilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud, kontrollime seitsekümmend kuut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. Äh, saalist äh, kõneldakse ilma mikrofonita. küll me härra Schaffhauseriga ise hakkama saame. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, seitsekümmend kaheksa, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, see on vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kaheksakümmend viit, hääletus on alanud. siin on üks äh, sotsialist ülearu ainult üks. see on tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kaheksakümmend üheksat, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksakümmend poolt, vastu erapooletud. kontrollime üheksakümmend, hääletus on alanud. üheksakümmend koma kaks. see on suletud ja see on tagasi lükatud. Yeah, but Yeah, but Charles Sandler was in favor. But even in favor it wouldn't have been enough. ka siis, kui ta oleks poolt hääletanud, äh, poleks see piisav olnud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üheksakümmend üheksat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletud minu meelest on see vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud. seda peame kontrollima, hääletus on alanud. Close. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud ikka tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sada kahte, ilmselt kakskümmend kaheksa poolt ja kakskümmend kaheksa vastu. lõppenud, selgelt tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viis on tagasi võetud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitse poolt, vastu, erapooletud, samuti tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sada üheksat. Meseritši muudatusettepanek ja see on lõppenud, vastu võetud sada kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist langeb ära. sada kaksteist langeb ära. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime sada neliteist hääletus on alanud selgelt vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada üheksateist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kakskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, sada kakskümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud liberaalid, tõstke oma käsi kõrgemale. Teie olete meie põhiline näitaja siin. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. saja kahe kümne neljandat me ei hääleta, sada kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime sada kahtekümmend kuut. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud kontrollime sada kahtekümmet seitset, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime saja kakskümmend üheksat, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sada kolmkümmend kolme, hääletus on alanud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 seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu erapooletud. minu meelest tagasi lükatud, aga kontrollime. kaheksateist. ja hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, er-, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmkümmend kaheksat, minu meelest küll lükati see tagasi. kolmkümmend kaheksa, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmekümmend üheksat, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. Valero kolleegidega lõppenud, vastu võetud siiski tagasi lükatud. Charles, kas eh, sulle tuuakse su kaart? tagasi lükatud. kolmkümmend kolmekümne vastu. Charles Tanakil pole kaarti. kas su kaart on Londonis? Strasbourgis? So nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime esimest osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kuus võeti vastu, ei, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, nelikümmend üheksat hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, viiskümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. suuriline muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud selgelt tagasi lükatud. siis viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. nii palju frantsuulikaid. kontrollime seda, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kontrollime, kuuskümmend kolm. hääletus on lõppenud. edasi volitused üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm langeb ära, neli poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud. ja see on volitus number neli, hääletus on lõppenud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis kuus ja seitse. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd raport muudetud kujul hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud viiskümmend kaks poolt, seitse vastuhäält. jah, Frau Lösing, palun uh,. oma fraktsiooni nimel kirjutasime vähemusraporti ning saatsime selle juba sekretärile. aitäh informatsiooni eest rohkem märkusi pole, siis lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on number üheksa. soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Usbekistani vahelise uue laiaulatusliku lepingu kohta. nagu ma aru saan, saame otsekohe asuda hääletuse juurde. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolm, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss neli poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss viis poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss seitse poolt vastu, erapooletuid vastu võetud muudatusettepanekud nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, hääletus on alanud, muudatusettepanek nelikümmend kolm. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, samuti tagasi lükatud kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime kaheksakümmend seitse härra Scholzilt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli, üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss viisteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletuid kontrollime, sada kolmkümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss üheksateist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. põhjendused neli poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. viis poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud volitused üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime number kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nüüd elektrooniline hääletus hääletus, soovitus muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend poolt, kaks vastu, õnnitlused raportöörile. päevakorrapunkt number kümme. soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile, kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu kohta. raportööriks on kolleeg Frunzulitsa, kas te soovite sõna? ei soovi, sellisel juhul läheme hääletuse juurde. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. edasi. Imko para üks kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta kaks. kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud IMCO para kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. Inta neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Inta kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Inta kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Imko para kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Imko para neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Imko para viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kontrollida soovite? hästi, kontrollime, kompromiss neli, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. Inko paraku kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss viis poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss seitse poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud Inta seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Imko para seitse poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. Inta viis ei tule hääletusele. Inta kuus, üksteist komitee. Imko para üheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. Imko para kümme poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. Imko para üksteist poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. Inta üheksa poolt, vastu erapooletuid vastu võetud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 vastu, erapooletud vastu võetud. IMCO põhjendus A, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kakskümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, selgelt vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. volitused üks No? No, GUI. So citations number one in favor. valitsused üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Imko neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Imko üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Imko kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Imko kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. IMCO kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. IMCO seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ei, see langes üldse ära. IMCO viis poolt, vastu erapooletud vastu võetud. nüüd lõpphääletus, elektrooniline hääletus ja see on alanud. hääletus on lõppenud, see on vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, kaheksa vastu. järgmine ja viimane hääletus raport komisjoni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Türgi aruande kohta, raportööriks on Kati Piri, kas te soovite sõna? ei, sellisel juhul asume kohe hääletama. Compromise one in favor. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja hea uudis on see, et Charles Tänukil on nüüd hääletuskaart kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kuus, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. tundub, et tagasi lükatud, parem aga kontrollime hääletus on lõppenud, selgelt tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime teist osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud viiskümmend seitse langeb ära kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend kolm, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime teist osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolm, härra Pelderil, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada kaheksa poolt, vastu. kontrollime sada kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud hmm.. see oli küll väga selgelt tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm, kes on poolt ja vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu erapooletuid kontrollime kompromiss kolmteist. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks, sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid. hääletus on alanud, peame kontrollima. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kaht, seda tahate kontrollida, kakssada kakskümmend. kes tahtis kontrollida seda? no kontrollime kakssada kakskümmend. liiga hilja. seitse kolleegi on puudu. hääletame muudatusettepanek kakssada kakskümmend nüüd on hääletus lõppenud. kuuskümmend kaks vastu ja üks poolt. kakssada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss seitseteist, poolt vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kompromiss kaheksateist. kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmsada üheksateist vist, jah? liberaalidelt kolmsada üheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. jaa. Compromise twenty one. kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu? erapooletuid tundub, et tagasi lükatud, parem aga kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek number kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend seitse poolt, seitse vastu. No other... muid küsimusi ei ole, järgmine koosolek on neljandal märtsil kell viisteist null null. paluksin, et laiendatud juhatuse liikmed jääksid siia ruumi, alustame otsekohe koosolekut nendega